mina siis võtan üle tänaõhtuse istungi juhtimise ja härra president ütleb, et ta kavatseb seda teha ungari keeles. järgneb ühendatud arutelu globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi ja ettevõtete ümberpaigutamise osas Euroopa Liidu sees. kõigepealt arutusel Rainer Pööge raport, mis puudutab Belgia ja Iirimaa Äh, juhtumeid ning äh, globaliseerumisega kohanemise fondi käivitamisest ja siis suulised küsimused, kõigepealt saab sõna ka Raimar Pööge neljaks minutiks. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, täna raportöörina esitan teile eelarvekomisjoni nimel siis raporti globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmise kohta keskendub see kahele juhtumile kõigepealt